Hello to everybody! tere hommikust! ma arvan, et on tulnud aeg alustada. Hello to everybody, good morning. We are going to... tere hommikust, meil on täna tihe hommikupoolik meil on komisjoni kohtumine kõigepealt ja pärast seda koordinaatorite koosolek. ja meil on ka väga kõrged külalised. eesistuja maalt. nii et kohe algusest südamest tere tulemast, ministrid. ja alustuseks võtame vastu päevakorra. kas on ettepanekuid, vastuväiteid? päevakorrale selle välja pakutud kujul. hästi, oleme päevakorra vastu võtnud. ja nüüd on mul üks teadaanne. see rõõmustab meid. kõik keeled on täna kasutatavad. järgmiseks peame heaks kiitma kohtumiste protokollid, need kohtumised toimusid kümnendal juulil, viieteistkümnendal juulil ja kaheksateistkümnendal juulil. ma arvan, et te kõik olete näinud, kätte saanud need protokollid e-posti teel, kas me saame nad heaks kiita? jah. So now the ja järgmiseks tuleme põhipunkti juurde. ja veel kord tere tulemast meie külalistele. tööhõiveminister härra Timo Haraka ja proua Aino-Kaisa Pekonen, sotsiaalasjade tervishoiuminister. tere tulemast. veel enne, kui ma annan sõna külalistele tahan öelda, et komisjonis on väga suur huvi olnud küsimusi esitada meie külalistele ja seetõttu toimub meil kaks küsimuste vooru. kõigepealt saavad küsimusi esitada koordinaatorid. rahvaparteil härra Tõnis Ratke sotsiaaldemokraatide poolt, proua Bischoff RE poolt härra Drago Spislaru, rohelistelt proua Kiira Peter-Hansen, ID fraktsiooni poolt Franz Jamet, ECR-i fraktsioonist Elžbeta Rafalska ja kuue fraktsiooni nimel Nikolai Villumsen. kas te olete kõik kohal? ei. rohelised tere hommikust. Äh, proua Kiire-Peeter Hansen ei ole kohal, aga mina olen Katrin Langen-Zipen ja mina olen tema asemel. Äh, niisiis, esimene voor toimub nii, et annan sõna koordinaatoritele ja siis kuulame ära vastused koos kõikidele küsimustele ja pärast seda toimub teine voor ja siin on väga pikk nimekiri saadikutest. ja ma ka ütlen, kui palju aega teil on küsida, koordinaatoritel on kaks minutit ja palun pidage sellest kinni, sest ma tahan kõigile saadikutele sõna anda, kes huvi üles näitasid arutelus osalemise vastu ja ma olen väga range kõneajaga kõigepealt meie, saavad sõna meie Soome külalised, kõigepealt härra Timo Haraka. kiidus. aitäh teile, lugupeetud esinejana. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma soovin kõigepealt õnnitleda selle komisjoni esimeest ja aseesimeest selle eest, et nad on valitud juhatusse meie kavatseme teha koos teiega head koostööd Euroopa hüvanguks. ja ma tahaksin öelda ka seda, et minu jaoks on isiklikult väga oluline hetk, see tänane koosoleku algus, ma saan rääkida Euroopa eh, Parlamendi ees, kakskümmend viis aastat tagasi olin ma siin praktikant. ehk see oli juba enne äh, neli äh, kolm kuud enne, kui me astusime Euroopa Liitu ja tegelikult ma toona ei kujutanud ette, et kunagi olen ma Soome Vabariigi minister ja esitan meie eesistumise prioriteedid eh, siis, kui meie eesistumine toimub kolmandat korda. tegemist on äärmiselt erakorralise mm, olukorraga, meie olukord on hoopis teistsugune kui aastatel kaks tuhat kuus eh, või kaks tuhat kümme, sellepärast et praegu on meil mm, institutsioonide töö nii-öelda paus ja õigusloomelisi asju on praegu vähe, selle eest tänan Rumeeniat eesistujana selle eest, mida nemad tegid, kuid meil on siiski võimalus ja tegelikult ka kohustus töötada ja seetõttu ma panen Euroopa Parlamendile südamele, et me töötaksime välja strateegilise kava, millega Euroopa Komisjon on alustanud Euroopa tuleviku heaks sest äh, me peame Euroopat ühiselt juhtima, Euroopa kodanikud ootavad seda meilt äh, kõigilt. Soome eesistumisaja peamised eesmärgid on kestlik Euroopa ja kestlik tulevik. Soome kavatseb äh, tugevdada äh, kiiret üleminekut äh, CO2 vabale mm, energiale Äh, sotsiaalseid teemasid ja muidugi kaitseme me õigusriigi põhimõtet ja kõigi õigusi. me soovime, et meie konkurentsivõime oleks tugev, kuid samas äh, mm, seda ka sotsiaalses mõttes. Euroopa Liit peab olema esirinnas äh, võitluses globaalsete ilmingute, muuhulgas ilmastikumuutustega, kuid peame kaitsma ka oma kodanikke. meil on vaja uut, kestlikku ja kaasavat kasvustrateegiat meie eesmärk on äh, nõukogu töö rajada strateegiale ja eesmärkidele, mis võeti vastu juunikuus. ja äh, see puudutab siis äh, muuhulgas ka seda, et majandus peaks olema süsinikuvaba CO2, CO2 heitmete vaba. kahe nädala eest toimus kohtumine, kus räägiti sellest, äh, kuidas neid eesmärke äh, saavutada ja kuidas ähm, äh, see teema tuua ka tööturu küsimustesse. ministrid rääkisid sellest, et süsinikuvabale majandusele tuleb minna üle kiiresti ja samas nii, et hõlmataks kogu ühiskond ja see toimuks õiglaselt. meil on vaja kaasata kogu ühiskond, meil on vaja ka sotsiaalset dialoogi, need on ähm, õnnestumise pandiks ettevõtted peavad hakkama kasutama digitaalseid lahendusi, mis on sotsiaalselt kestlikud ja võimaldavad äh, uusi töömeetodeid. samuti tuleb äh, suurendada kõigi äh, osalemist tööturul ning seda loomulikult teha vastavalt sellele, mida ettevõtted vajavad ja mida tööjõuturul on pakkuda. Helsingis toimus juulikuu alguses ka eesistujakonverents, kus räägiti digitaliseerimisest, töökohal õppimisest ja uutest ähm, töösuundadest ning äh, seda diskussiooni jätkatakse oktoobris, kui toimub vastav nõukogu. Euroopa strateegilise programmi kohaselt äh, kavatseme eesistumise ajal äh, kaasata kõiki, sellepärast et erinevused Ehm, liigsed äh, lõhed on riskiks nii poliitilises, majanduslikus kui sotsiaalses plaanis. Äh, tööelu äh, muutub ja me peame sellega arvestama. meie peame oluliseks ka seda, et me reageeriksime uutele väljakutsetele. töö, õiglane töö tuleb ähm, kõigile tagada, kedagi ei tohi kuritarvitada või ära kasutada ega jätta muutuste tuules üksi lugupeetud parlamendiliikmed, nagu ma juba ütlesin, ei ole Soome eesistumise ajal tegelikult väga palju õigusloomelisi ettepanekuid, mida me peaksime arutama, sest eelmised eesistujad on teinud väga head tööd ja leidnud mitmeid lahendusi pooleliolevatele küsimustele. Euroopa ähm, sotsiaalfond äh, pluss selles küsimuses äh, töötas Rumeenia samuti äh, väga hästi, kuid mõned Äh, horisontaalsed eelarvelised küsimused äh, jäid veel lahtiseks. nõukogu saavutas osaliselt äh, ka globaliseerimisfondi osas tulemusi. Soome kavatseb Euroopa Parlamendiga jätkata dialoogi siis, kui nõukogus jõutakse uute tulemusteni. ettevõtted ja töötajad tegutsevad globaalsetel turgudel ja seetõttu peab äh, Soome oluliseks ka rahvusvahelist tööorganisatsiooni ILO, millel täitub nüüd äh, sada aastat tööd. me peame äh, tagama selle, et meil oleksid globaalsed tööstandardid, sest neid on kõigil vaja, võttes arvesse globaliseerumist. meil on vaja ausaid töötingimusi ja see on kindlasti oluline nii Euroopa tarbijatele kui Euroopa äh, ettevõtetele ning see suurendab äh, meie konkurentsivõimet, äh, kui me selle tagame. Soome valmistab ette ka ähm, nõukogu järeldusi nende isikute kaasamiseks, kellel on tööd eriti raske leida. meil on vaja ähm, suurendada kõigi isikute osalemist tööturul ja see puudutab ka erilisi rühmi, näiteks inimesi, kellel on füüsiline või psüühiline puue, kes ei oska piisavalt keelt või midagi muud. Neile tuleb luua ikkagi võimalused töötamiseks ja võimalused ka vajadusel ümberõppeks. see tähendab seda, et tööandjad, ettevõtted peavad neid selles toetama. Soomel on kavatsus edendada ka sotsiaalpoliitikat, mis puudutab äh, võrdsust, ähm, paremate tingimuste tagamist äh, nendele sisserändajatele, kes viibivad äh, meie riikides seaduslikult. komisjon on selles osas teinud ka vastava ettepaneku. Soome eesistumisprogrammis tugevdatakse Euroopa sotsiaalsete eesmärkide tagamist Euroopa tasandil, kuigi kõikidel liikmesriikidel on äh, ka vastavad oma äh, programmid. kuid äh, need küsimused on kogu Euroopale olulised. sellest küsimusest räägime me Brüsselis üheksandal ähm, detsembril, kui toimub ministrite õhtusöök, kuhu kutsutakse ka komisjoni ja parlamendi esindajad ning ka Euroopa tööturu partnerite esindajad. Euroopa eh, tööjõuturg on oluline, selle muutused on olulised ja seetõttu tuleb meil mõelda ka sellele, kuidas eh, uuendada või muuta olemasolevat tööõigust, võttes arvesse selle, et tööelu on muutunud, töökeskkond on muutunud. me peame tagama ka piisava eh, tööalase mobiilsuse ja selle alane konverents toimub Bratislavas, Slovakkias. meil tuleb igal juhul tagada, et töötajad saaksid Euroopa Liidu piires vabalt liikuda, et kedagi ei tõrjutaks ega kiusataks taga. me peame väga oluliseks ka sotsiaalset dialoogi. me püüame ähm, seda edendada ka eesistumise ajal ning äh, vastav äh, kohtumine toimub kuueteistkümnendal oktoobril. ja meil on hea meel sellele kohtumisele kutsuda ka Euroopa Parlamendi esindajad. ja praegu ma tänan teid äh, selle eest, et mind kuulasite ja jään ootama teie küsimusi, millele siis omakorda vastan, aitäh! Thank you very much, mis-. suur tänu, härra minister aitäh selle sõnavõtu eest ja ka selle eest, et ajast kinni pidasite ja nüüd on teie käes kord, eh, proua minister. arvoisa puhe. suur aitäh, lugupeetud eh, koosoleku juhataja, lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. ka mina soovin eh, omalt poolt kõigepealt teid tänada selle eest, et te olete selle kuulamise üldse korraldanud. mul on väga hea meel, et ma täna siin olla saan, et ma olen siin teie hulgas ja et ma saan teile tutvustada Soome eesistumisaega ja seda, kuidas me kavatseme hakata arendama Euroopa sotsiaalset mõõdet. mul on ähm, väga suur kindlustunne selles suhtes, et meie koostöö kujuneb viljakaks ja et me saame äh, jätkata seda koostööd ka siis, kui Soome eesistumine lõpeb koostöö aitab meil üles ehitada paremat Euroopa Liitu, sellist liitu, kus kodanikel läheb hästi, paremini kui enne. see on meie ülesanne. see on see, mida me peame tegema. ja sellest, kuidas meie töö ähm, õnnestub, sõltub ju see, kui suur on Euroopa Liidu legitiimsus tulevikus. minu lugupeetud kolleeg Timo Haraka rääkis teile juba sellest, millised on Soome eesistumise prioriteedid. ta rääkis tööjõupoliitikast ja tööõiguse muutmise vajalikkusest. mina aga tahaksin rääkida teile omalt poolt sellest, mis on Soomele eesistumise ajal oluline minu eh, valdkonnas ehk eh, siis see puudutab töötervishoidu ja tööohutust. Anti Rinde valitsuse programmis on räägitud sellest, et inimeste heaolu peab suurenema, see on keskne eesmärk. ja selles programmis räägitakse, et tavaline inimene ongi tegelikult valitsuse töö keskmes. meie valitsuse eesmärgiks on sotsiaalne, majanduslik ning ka keskkonnaalane kestlikkus. Põhjamaade heaoluriigi mudel põhineb sellel, et kõik peavad endaga hakkama saama, meil peavad olema toimivad sotsiaalsed, sotsiaalalased ja tervishoiuteenused, sest ehm, ainult nii saab ühiskond normaalselt toimida. majandus on olemas inimeste jaoks, mitte vastupidi. heaolu edendamine on seotud äh, ka sellega, et äh, inimesed osalevad äh, tööturul. meie eesmärk on see, et meie tööelu oleks parim maailmas, et inimesed, kes töötavad, oleksid õnnelikud ja et iga isiku oskusi ja teadmisi saaks tööturul hästi ära kasutada. sotsiaalne kestlikkus on seotud meie tulevikuga. see tähendab seda, et kõigi eest hoolitsetakse ja hoolitsetakse ka nende eest, kes sellega mingil põhjusel ise hakkama ei saa. mitte ükski inimene ei peaks kartma vananemist, mitte ükski noor inimene ei peaks äh, olema ühiskonnas tõrjutud, kõrvale lükatud. meie valitsus ehitab praegu üles lapsesõbralikku riiki, kus toetatakse peresid ja vanemad äh, osalevad võrdselt laste kasvatamises ja hoidmises. heaoluühiskond koos vastutustundliku keskkonnaalase tegutsemisega on selline mudel, mis tagab meie konkurentsivõime ka tulevikus. meie valitsuse kavas on sellised eesmärgid ja sellised väärtused, millest me lähtume ka eesistumise ajal. nagu Timo Haraka tegelikult just praegu kõigile ka rääkis. meie prioriteedid on ühiste väärtuste edendamine, õigusriigi põhimõtte tugevdamine, konkurentsivõimelise ja sotsiaalselt õiglasema liidu edendamine, Euroopa Liidu ähm, seisundi tugevdamine globaalselt, võttes arvesse ilmastikumuutusi ning samuti globaalse turvatunde tagamine, kõik need eesmärgid on otseselt äh, seotud Euroopa Liidu sotsiaalse mõõtme arendamisega ja äh, sellega on seotud äh, ka sellised äh, väga olulised küsimused, millega tegelen mina oma vastutusalas. minu meelest on väga oluline, et sotsiaalpoliitika ulatub ka nendele, et sotsiaalpoliitika, Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika aitab kõikides valdkondades kaasa inimeste heaolule ja eriti räägin ma siinkohal muidugi majanduspoliitikast, selle sotsiaalsest mõõtmest ning siseturu lõpuleviimisest. lugupeetud Euroopa Parlamendi kolleegid, me leiame, et äh, heaolu majandus on äh, hea mudel, heaolu majandus äh, on meie jaoks prioriteetne teema kogu eesistumise ajal ja meie eesmärgiks on see, et äh, me saaksime äh, tulevikus äh, heaolumajanduse mudeli viia strateegiate keskmesse, et Euroopa sotsiaalse mõõtme ehitamisel võetakse seda arvesse ka tulevikus. heaolumajandus on seotud Euroopa sotsiaalse sambaga, sotsiaalsete õigustega ja eeldab meilt kõigilt suuremat panust. heaolumajandus tähendab seda, et aluslepingute kohaselt on Euroopa Liidu keskseks eesmärgiks siiski edendada äh, kõigi Euroopa Liidu kodanike heaolu, kuid äh, majanduskasvu, majanduskasvu eesmärgist räägitakse küll palju, kuid ei räägita palju sellest, milleks see on tegelikult mõeldud majanduskasvu edendamine ja heaolumajandus ei ole vastandlikud mõisted, vaid vastupidi, need on omavahelises äh, sõltuvussuhtes ja tugevdavad teineteist. me kavatseme suurendada arusaamist sellest, kuidas äh, heaolumajandus saab suurendada majanduskasvu, suurendada tööhõivet ja tugevdada ka majandusalast ehm, jätkusuutlikkust ehk siis olla kasulikud kogu ühiskonnale. samas tahame me tagada ka selle, et mitte kedagi ei heideta kõrvale, arvestades, kui kiiresti maailm praegu muutub ning et kodanikud tunnevad, et ehm, et nende elu on turvaline ja et nende eest hoolitsetakse toimiv sotsiaalpoliitika on aluseks kestlikule arengule. heaolu majanduses on majanduskasv küll olulised, kuid täidetakse ka ÜRO kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke kestlik kasv saavutatakse nii, et see on kestlik ka inimeste jaoks ja keskkonna jaoks ega tule esimese või teise arvelt. heaolumajandus tähendab seda, et nii inimestel kui keskkonnal läheb hästi, nad tunnevad ennast hästi. see tähendab, et me peame tugevdama Euroopa sotsiaalset mõõdet. meil ei ole vaja Euroopa Liidule anda uusi pädevusi ega ka võib-olla uusi struktuure. me peaksime kasutama ära seda, mis olemas on, lihtsalt tegema seda paremini. esiteks, eh, me võiksime ähm, intensiivistada Euroopa Liidu meetmeid, mis puudutavad eh, tööohutust ja töötervishoidu ning ka sugupoolte võrdsust. ja samal ajal võime me edendada ka eh, kodanike heaolu ja majanduskasvu. meie eesmärk on võtta vastu nõukogu järeldused heaolumajanduse kohta juba oktoobris ja lisaks sellele kavatseme me heaolumajanduse kohta äh, koostada äh, kokkuvõtte detsembris ja seal siis käsitleda ka sugupoolte võrdsust. meil on kavas pidada poliitiline diskussioon, mis puudutab äh, tööalast tõrjumist, sellepärast et äh, meil on liiga palju neid, kes tööturult äh, välja heidetakse, välja tõrjutakse, kes jäävad kõrvale. lugupeetud äh, saadikud, nagu ütles minister Haraka, meil on tegelikult väga vähe pooleliolevaid õigusloomelisi projekte. sotsiaalprojektid ähm, sotsiaal, sotsiaalse mõõtme ähm, arutamine siiski jätkub, äh, sest kuigi Rumeenia püüdis saavutada kolmepoolsetel läbirääkimistel lõplikke kokkuleppeid, see ei õnnestunud, sest tegemist on äh, poliitiliselt äh, ja ka tehniliselt keerulise küsimusega. me oleme valmis neid keskustelusid jätkama ja Äh, seda siis juhul, kui äh, parlament äh, jõuab omavahelisele kokkuleppele. ma tänan teid, et te mind kuulasite. nüüd jääme meie huviga kuulama seda, kuidas teie reageerite meie sõnavõttudele, mida te meie käest küsite ja siis oleme meie minister Harakaga valmis teile vastama. tänan. suur tänu, suur tänu ka Ehm, et ajast kinni pidasite, suur tänu jagatud informatsiooni eest ja nüüd saavad sõna meie koordinaatorid. esimene küsimuste voor, meil on seitse koordinaatorit, kõigil on kaks minutit küsimaks. rahvapartei fraktsioon esimesena härra Tõnis Ratke. ma tänan Eh, esinaine, lugupeetud ministrid, kolleegid, suur tänu selle ülevaate eest selle kohta, mida te eesistujana kavatsete ja te viitasite siin konkreetsetele teemadele, sotsiaalpartnerite tippkohtumisele kutsusite. see on üks algatus, mida ma väga tervitan, eh, sest Euroopa Liidus tihtipeale eh, juhtub nii, et sotsiaalne turumajandus on küll jah, meil aluslepingu ka kinnistatud, aga samas see toimib, see turumajandus ainult, kui meil on sotsiaalsed partnerlussuhted hästi paigas ja need toimivad äh, nii et ma tervitan väga seda algatust. ja mõned konkreetsed küsimused. jah, teil on väga raske aeg eesistumiseks. Äh, jah, et võimalus, et Brexit ilma lepinguta juhtub paraku nüüd need võimalused on ainult kasvanud sedamööda, kuidas Boris Johnson peaministriks saab ja me peame valmistuma ka selleks, millised sotsiaalsed tagajärjed sellisel mm, lepinguta lahkumisel Euroopa kodanikele on sotsiaalses plaanis. nii et võib-olla sellegi kohta on teil paar sõna öelda ja e Eh, nimelt see, mis on jäänud veel eh, praegusest perioodist, globaliseerumisega kohanemise fond ja MFF läbirääkimised. jah, meie eh, oleme siin partneriks teile läbirääkimistel, aga võib-olla avate siiski rohkem oma kaardid. jah, eelarves peab rohkem kajastuma Euroopa Liidu sotsiaalne mõõde, selleks on ka rohkem raha vaja, võib-olla paar sõna lisaks ka selle kohta juurde ja eile ma olin ITRE komisjonis, seal räägiti kliimamuutustest ja e, mul ei ole midagi selle vastu, et me siin räägime kliimamuutuse sotsiaalsetest tagajärgedest, aga mingil hetkel on meil vaja pilvedelt maa peale tulla. jah, e, ainult räägitakse, et me räägime sotsiaalsetest tagajärgedest, mis kliimamuutusel on aga mingil hetkel peab kõik muutuma konkreetseks ja minu kodupiirkonnas on tööstussektoris tegevatel inimestel väga suur mure oma töökohtade üle. nii et palun ka selle kohta paar sõna. okei okay., please, madam. jah, palun, proua Bischoff. suur tänu selle eest, et jagasite oma mõtteid eesistumise kohta meiega, nii et ootame huviga. ja meil on suur heameel selle üle, et jätkusuutlikkus on teil siin sotsiaalses plaanis, ökoloogilises plaanis, majanduslikus plaanis tähelepanu keskmes ja väga huvipakkuv on teada, mida tähendab siis jätkusuutlik ühiskond, mis on õiglane mis äh, tagab võrdsuse. ebavõrdsus on üks suuri probleeme, mis meil praegu on Euroopa Liidus. ja sellega tuleb tegeleda. ja veel, mis asi on jätkusuutlik äriühing? Äh, jah, töötervishoid, tööohutus, millest te rääkisite, on väga tähtis ja töötajate osalemine seegi on väga tähtis teema, nii et ma väga tervitan teie tähelepanu sotsiaalsele dialoogile ja kuidas kollektiivläbirääkimiste protsessi tugevdada möödunud aastatel on see protsess nõrgenenud, aga seegi on üks väljakutse, millega tegeleda ja tahaks rääkida ka sotsiaalsest sambast. Te viitasite sellele ja ma arvan, et teie eesistumine tõesti on väga erakordsel ajal. sotsiaalse samba isa nii-öelda lahkub, toimub üleminekuperiood ja meil on vaja sellele sotsiaalsele sambale uusi tublisid lapsevanemaid. ja meil on vaja seda ka rakendada, meil on vaja kodanike usaldust tugevdada, et see ei jääks ainult lubaduseks, vaid oleks ka järgmisse aastate tegevuskava. nii et kuidas see sammas kajastub teie tegevuskavas, selle kohta tahaks rohkem kuulda. ja veel teie töökava keskmes on digitaliseerimise teema. meil on tohutud väljakutsed ka siin. ja meil on vaja poliitiliselt seda protsessi vormida. nii et tähtis on töötajate õigused ajakohastada, sotsiaalõigused ajakohastada ja viia need uude ajastusse, mis meil on töömaailmas. ja te juba ütlesite, et te ootused eesistumisele uh,. Like... ja nüüd härra Pislaru saab sõna, aga proua Langen-Siepen, palun valmistuge. suur tänu lugupeetud ministrid. RE fraktsiooni nimel ma tänan teid sissejuhatuse eest ja selle eest, et tulite meie komisjoni, see on suurepärane. kõigepealt me tahame väga teiega koostööd teha. meie fraktsioon, nagu nimi ütleb, Renew Europe see on ka meie eesmärk, me usume ühte Euroopasse, ühtsesse Euroopasse, mis on ühendatud mitte ainult põhjast lõunani, idast lääneni, aga ka Euroopa Liit, mis on ühendatud siseselt. ja sotsiaalne tõrjutus peab lõppema ja konkurentsivõimeline majandus on midagi, mida kaasav ühiskond saab omalt poolt tagant tõugata. jah, oleme nõus nende kontseptsioonidega, mis te Eh, olete välja toonud, nimelt heaolumajandus. OECD on sellega tegelenud, parema elu indeks ja teised mõõdikud, mis ei puutugi ainult SKP-le. me usume mitte ainult turgudesse, vaid ka kaasatusse, aga reaalsus on selline, et kakskümmend viis miljonit last Euroopas elavad vaesuses või ei saa ära kasutada neid võimalusi, mis ühiskonnas võiks neile olla. viis koma viis noort noort. viisteist kuni kahekümne nelja aastased ei õpi ega tööta. ja selline on reaalsus ja sellega tuleb tegeleda. Soome ühiskond tõesti eh, tagab eh, võimalused ja oskused tööturul, aga me tahame konkreetseid samme, kuidas seda Soome positiivset kogemust rakendada ülejäänud Euroopas ja meie fraktsiooni nimel on järgmine küsimus, kuidas te kavatsete laste garantiiga edasi liikuda? jah, Ursula von der Leyen ka rääkis sellest teemast ja konkreetselt, eh, kuidas te kavatsete sotsiaalsete õiguste sambaga edasi minna, millised on need konkreetsed tegevuspoliitikad, millega teie hakkate tegelema, sest see on veel lõpetamata teema, nimelt sotsiaalne eh, kindlustus suur tänu ja nüüd proua Katrin Langensipen. palun, äh, proua Franz Žemee, valmistuge. jah, suur tänu, proua esinaine, lugupeetud ministrid. jah, väga palju häid märkusi juba kõlas ja minagi tänan teid sõnavõttude eest, aga ma tahaksin kolme valdkonda puudutada. esiteks, te ütlesite, et kedagi ei tohi maha jätta, et kõigil peab olema õigus olla osaline tööelus aga ma tahaksin rääkida nendest inimestest, kes ükskõik kui hästi neid toetada või millised oskused neil on ähm, edasiõppe vallas, ometi jäävad maha. Mm, jah, äh, et kohe esimest korda tööturule nad saaksid algusest peale, ma pean siin silmas puuetega inimesi, kes elavad äh, hooldusasutustes ja neil ei ole ilmtingimata võimalik iseseisvalt elada ja tööturul osaleda ja see on ju tegelikult diskrimineerimine töömaailmas. jah, vaesus, minu eelkõneleja viitas siin laste vaesuse teemale. inimesed, kes on ilma peavarjuta see võib juhtuda igaühega Euroopa Liidus, et peavarju enam ei ole. ja ra-, sest raske on leida eluruumi, see on üle-euroopaliseks probleemiks kujunenud. ja Soome on just üks riik, kes on seadnud omale eesmärgiks ennekõike eluase tagada inimestele ja suur eeskuju olete meile nii et tõesti inimesed, kes on peavarjuta, kes on vaesuses, keda diskrimineeritakse töökohtadel, puuetega inimesed, meil on viies diskrimineerimise vastane eh, direktiiv eh, vaagimisel, kas te kavatsete ka nende teemadega oma eesistumise ajal tegeleda? nüüd proua Franz Jamet ja valmistub proua Rafalska. suur aitäh, lugupeetud härra minister ja proua minister, me, ma kuulasin huviga ära, mida te rääkisite Soome eesistumise prioriteetidest ja ma tahaksin öelda, et tegelikult on reaalsuse ja teie ambitsioonide vahel ju äärmiselt suur lõhe Te räägite siin sellest, et Euroopa peab olema kestlik, kestlik, et tabada kestlik äh, tulevik, et äh, meil on vaja, et meie enda inimesed saaksid piisavalt tööd ja et me meelitaksime kolmandatest riikidest siia talente. see aga tegelikult tähendab sotsiaalset dumpingut ja liigset immigratsiooni, sellest äh, räägite te oma eesistumise ajal. mobiilsus kogu Euroopas praegu on meil ju olemas juba lähetatud töötajad, nad tulevad ka Prantsusmaale ka see tekitab sotsiaalseid probleeme ja lisaks kõlvatut konkurentsi. sest minu kaasmaalased on selle tõttu töötud ja eriti puudutab see maanteetranspordisektorit. ja mis puudutab seda, et kõige paremad talendid tulevad meile kolmandatest riikidest, siis tegelikult on need väga vähe arenenud riigid, kust nad tulevad milleks äh, siis selline vastuolu prioriteetidega, mida te esitlesite? Euroopa peaks olema ju teadmiste ja innovatsiooni kese, aga äh, kõik teie plaanid äh, sunnivad meid justkui vaatama mujale, mitte Bologna, Sorbonni ja Oxfordi ülikoolide piht- eh,, poole, mis tähendab seda, et teie prioriteedid meid ei aita Euroopa kodanikud ei ole nõus selle poliitikaga, mida me praegu ajame. Nad leiavad, et need kaks eesmärki on äh, mürgis, et kõigepealt liberalism ja teiseks äh, liigne äh, sisseränne. see tegelikult on ju vastuolus, see takistab seda heaolumajandust, millest te räägite, aitäh. Madame Rafalska. proua Rafalska, nüüd on sõna teil ja härra Villumsen, valmistuge teiegi. suur tänu lugupeetud ministrid, daamid ja härrad. Soome kui eesistuja prioriteedid pakuvad mulle huvi. kuulasin huviga eh, teie õilsaid prioriteete, jah, jätkusuutlik Euroopa, jätkusuutlik tulevik, jätkusuutlik areng, sotsiaalne võrdsus, kõik on väga hea aga küsimus on täna hoopis teistsugune, et millal kõik see saabub. Eh, mis puudutab eesmärki ennast, siis võime öelda, et eh, jah, me oleme kõik eesmärkidega päri, aga kuidas edasi nendega minna? väga üldsõnaline on olnud see arutelu, me räägime sotsiaalsest dialoogist, aga kuidas seda sotsiaalset dialoogi edasi viia, kui isegi siin jääb sellest vajaka. me teame ka, et heaolumajandus, millest siin räägiti, väga erinev on erinevates riikides. me kuulsime sotsiaalse olukorra kohta, räägiti vaestest, räägiti tõrjututest. jah, vaesus on probleem laste, vanurite, noorte tõrjutute vaesuse probleem, geograafilised, demograafilised probleemid. meie manner üha vananeb, need on need kõige suuremad väljakutsed proua minister rääkis ka, et sotsiaalsed teenused kõigile tagada, aga millest siin räägitakse, kas see on hooldusteenus, mida te silmas pidasite, vanurite eest hoolitsemine, laste eest hoolitsemine? ja heaolumajandus, mida see endast kujutab? võib-olla äh, ütleksite paar konkreetsemat sõna selle kohta? mina arvan, et me peaksime juba hoopis kaugemale olema liikunud, meil on vaja rääkida konkreetsetest õigusloomelistest ettepanekutest. ja tööhõive, meil on uued äh, tehnoloogiad tööturul, mis seavad väga suure väljakutse. meil on vaja kaitsta oma töökohti ja tegeleda ähm, edasiõppega. ja viimane on härra Villumsen, palun. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka meie Soome sõpradele, kes tulid ja vasakpoolsete fraktsiooni nimel tahan ma kiita teie kaunist riiki Soomet progressiivse valitsuse eest ja meie vasakpoolsetena oleme väga äh, õnnelikud selle üle, et äh, Soome vasakpoolsedki valitsuses osalevad ja mul on konkreetsed küsimused teile. Äh, paljud Euroopa töötajad kogevad normide langust, neid tööandjad väärkohtlevad, maksavad neile vähe ja tegeletakse sotsiaalse dumpinguga. kas eesistuma Soome tahab töötada sotsiaalse protokolli nimel, nii nagu Etuk on selle välja pakkunud. Äh, Ursula von der Leyen on öelnud, et ta teeb ettepaneku Euroopa Liidu miinimumpalga kohta. jah, sellest oleks abi muidugi mõnedele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kuid see on tõesti palk, mille, millega ka ära elab. aga Põhjamaades võib see ohtu seada Äh, Põhjamaade tööturumudeli ja kollektiivsete läbirääkimiste protsessi. kas teie oma, kasutate ära oma eesistumist selleks, et tagada, et Euroopa Liidu miinimumpalk ei seaks ohtu Põhjamaade mudelit, mis näeb ette kollektiivläbirääkimised? Thank you very much. Äh, suur tänu teile kõigile küsimuste eest ja nüüd ma annan sõna meie külalistele kõigepealt härra minister ja siis proua minister, palun. kiitoksia, puhejuhataja ja. aitäh suur aitäh ka selle eest, et esitasite niivõrd põhjalikke ja erinevaid küsimusi. ma olen ju ka ise rahvasaadik ja ma saan seetõttu aru, et kõik tahavad alati kuulda hästi konkreetset ettekannet, tahavad kuulda, millised on konkreetsed ettepanekud. aga meie olukord on praegu selline, et uut komisjoni ei ole veel ametisse nimetatud ja sel põhjusel me oleme, me oleme ootevalmis ja me ootame von der Leyeni konkreetseid ettepanekuid, eh, mida me siis, eh, ja tema komisjoni konkreetseid ettepanekuid, mida me saaksime hakata arutama. praegu meid, eh, meil neid ei ole. kuid me võiksime ära kasutada seda võimalust, mis meil on, ja see võimalus on see, et me vaatame detailselt läbi olemasolevad õigusloomelised algatused, sest tegelikult meil on ju võimalus ja on isegi kohustus luua uus strateegia lisaks äh, komisjoni äh, töökavale ja parlamendi omale, nii et äh, kolmepoolne koostöö saaks jätkuda. saadik Ratke küsis, mismoodi kavatseme me konkreetselt tagada selle, et ilmastikumuutustega võitlemine toimub sotsiaalselt õigel moel. Teie riigis, Saksamaal, on selle väljakutsega tegeldud, teil on selleks loodud eraldi komisjon, mis siis äh, on nii-öelda struktuurimuutuste komisjon ja järgib või jälgib neid muudatusi, mis äh, toimuvad. ja tõepoolest, äh, väga oluline on see, et me selles valdkonnas jagaksime kohustused ümber, kuid teisest küljest tuleks mõelda ka sellele, mida teha eelnevalt, ehk siis inglise keeles redistribution ja pre-distribution me peaksime ajakohastama kõiki plaane, me peaksime koolitama inimesi, me peaksime tagama selle, et üleminek äh, süsinikuvabale majandusele on midagi sellist, mis annab tavalisele eurooplasele võimaluse, mitte ei ole talle hädaohuks või ähvarduseks. ja üks on, üks äh, strateegiline eesmärk meie jaoks ongi äh, ongi see, et tööturule jõuaks rohkem inimesi, ka neid, kes on puudega või kes mingil muul põhjusel on jäänud tööturult kõrvale või ei saa seal täisväärtuslikult osaleda. ja selle kohta osa, osalemise suurendamise kohta me siis koostame ka järeldused. ja see puudutab kõiki, see puudutab noori, eakaid, sisserändajaid, puudega isikuid ja teisi, kellele töö leidmine on raske. Nendes rühmades on tegelikult ju väga suur tööpotentsiaal. aga see potentsiaal tuleb ära kasutada ja seda tuleb teha õigesti, pakkudes selleks vastavaid tööturuteenuseid. lugupeetud proua Bischoff, te tõstatasite Te tõstatasite töölepingute ja lepinguvabaduse küsimuse, mis puudutab liikmesriikide endi pädevust, kuid ähm, töö, õiglase töö küsimused on ikkagi seotud sotsiaalse dialoogiga ja seetõttu me neid ähm, arutame, me pakume foorumit, kus neid teemasid arutada saab. töötajate mobiilsus äh, või liiklus, äh, öeldi, et äh, see on keeruline küsimus ja tekitab probleeme, siin meil uut õigusloomelist äh, algatust ei ole, aga Euroopa Tööamet alustab tööd ja ootused äh, on väga kõrged, me loodame, et see amet koordineerib täiendavalt neid tegevusi, mis Euroopas toimuvad ja pakub ka täiendavat kaitset. Need on minu Need on minu arvates vastused neile märkustele, mis olid suunatud äh, mulle ja hiljem ma siis võtan uuesti sõna, aitäh teile! Thank you, madam minister! aitäh, proua minister! kiitos, puhejo! suur aitäh, äh, proua esinaine! ma tahaksin äh, südamest tänada kõiki, kes esitasid küsimusi, sest mina ise olen samuti sellistele küsimustele mõelnud. mis puudutab minu vastutusala, siis äh, kuulsin ma küsimusi järgmistest valdkondadest. kõigepealt, äh, mis puudutab Ursula von der Leyeni äh, tulevast Ähm, programmi ja seda kõnet, mille ta parlamendile pidas, siis äh, oli see kõne ka minu jaoks väga huvitav. eriti suurt tähelepanu pöörasime me sellele, et ka tema rääkis heaolumeetmetest ja sellest, et sotsiaalsed küsimused on olulised ja nende tähtsust tuleb Euroopa Liidus rohkem rõhutada. ja tegelikult võib öelda, et äh, van der Laieni lähenemine, lähenemisviis tegelikult vastab meie heaolumajanduse mudelile ja meie mõtetele eriti hea meel on meil selle üle, et ta rõhutas seda, et majanduse eesmärk peaks olema inimeste elu parandamine, mitte vastupidi. meie oleme seisukohal, et majandus peaks edendama kõikide isikute heaolu ning et heaolu on hea ja tasakaalu ta,, tasakaalus majanduse mm, eeldus eriti meeldis meile see, et Van der Laien rääkis ka sellest, et tuleks edendada võrdsust ning äh, tuleks äh, pöörata rohkem tähelepanu sotsiaalsete õiguste äh, sambale ja sellele, kuidas selle samba meetmed tagatakse. nüüd me ootamegi seda, millise programmiga komisjon välja tuleb, millised konkreetsed plaanid nad esitavad ja milline on nende strateegia. me toetame komisjoni komisjoni jõupingust, pingutustes me teeme kõik, mis me suudame, sest meie ühine kohustus on oluline, sellest sõltub Euroopa Liidu tulevik ja usaldusväärsus. eriti rääkis Van der Leyen laste probleemist ja kindlasti on väga vajalik oodata ära, mida ta siis kavatseb ette võtta. sellepärast, et Soomes on kõik lapsed ähm, äh, sellises universaalses süsteemis, mis tähendab seda, et kõigile neile tagatakse nii arstiabi kui haridus, see mudel toimib väga hästi ja me soovitame seda kasutada kõigil Euroopa Liidu sotsiaalse mõõtme arendamine, Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas ning heaolumajandus Need äh, on siis samuti märksõnad, mis tihti kordusid. nagu juba ütlesin, on meie eesmärgiks mõjutada Euroopa Liidu tulevikku ja tulevasi strateegiaid äh, seeläbi, et, äh, et heaolumajandus oleks keskne element kõikidel, kõikide nende diskussioonide puhul ja neid teemasid arutasime ka Soome eesistumise ajal toimunud äh, erikohtumisel, kaheksandal juulil ja see äh, konverents või see kohtumine leidis väga sooja vastuvõttu. meie eesmärgiks on nõukogus vastu võtta ka järeldused äh, oktoobris ja see puudutab, see puudutab siis heaolumajandust, kuid sugupoolte võrdsust ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleme detsembrikuistes järeldustes ja lisaks eh, ava-, kavatseme nõukogus rääkida ka seda, kuidas oleks võimalik eh, paremini tasakaalustada Euroopa Liidu meetmeid ja võtta heaolu eh, majandust arvesse kõigis poliitilistes valdkondades ja üks äh, võimalus äh, selleks äh, võiks siis olla see, et me mõtleme heaolumeetmed põhjalikumalt läbi, me mõtleme juba eelnevalt, kuidas seda teha. siin räägiti ka erinevate elanikugruppide tõrjumisest, näiteks naised, noored, eakad, puuetega inimesed ja räägiti äh, tööelu muutumisest ja sellest, et me peame äh, midagi ette võtma. see aga tähendabki seda, et meil tuleb äh, inimene asetada poliitiliste meetmete keskmesse, see on heaolumajanduse mudeli mõte. eriti oluline on see, et majanduskasv jõuab kõigi kodanikeni, kõigi elanikeni ja kõigi elanikugruppideni meil on vaja sotsiaalpoliitikat, tervishoiupoliitikat ja hariduspoliitikat, aga loomulikult on need poliitikad endiselt liikmesriikide pädevuses. me loodame, et kõik liikmesriigid suudavad tagada kõigile, kellel on õigus riigis viibida, vastavad teenused, võttes arvesse nende isikute konkreetset olukorda. me teame kõik, et liikmesriikide äh, Ehm, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteeme uuendatakse pidevalt ning Euroopa Liit eh, saab eh, siin oma panuse anda vaid väga piiratud moel, kuid me tahaksime siiski kaitsta puuetega inimesi, seksuaalseid vähemusi, eh, eakaid ning samuti ka etnilisi vähemusi, sest neid ähvardab tõrjumine kõige rohkem ja sellest räägib nõukogu oktoobrikuus. sotsiaalkaitsekomisjon peab neid äh, teemasid väga oluliseks ja neid tuleks arutada kõige äh, kõrgemal tasemel. väga oluline on ka see, et äh, kodanikke ja nende õigusi kaitstakse õiguspäraselt ja seda eriti siis, kui toimub Brexit. mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on võtnud endale südameasjaks kaitsta äh, Äh, kaitsta brittide õigusi, sealhulgas siis sotsiaalseid õigusi ja teha seda ka Brexiti järgselt ning äh, ma loodan, et ähm, Ühendkuningriik äh, käitub samamoodi Euroopa Liidu kodanike suhtes. ja mis puudutab puuetega inimesi, siis minu jaoks on väga oluline, et kõik, kelle kellel mingid probleemid on, siiski saavad tööturul osaleda vastavalt oma võimetele, täitmaks oma potentsiaali, sest tegelikult on kõik inimesed ühiskonna jaoks võimalus, mitte taak. seetõttu tuleks meil mõelda sellele, kuidas tuua need inimesed tööturule, sest see parandab nende elu. meil on olemas ka vastav direktiiv mis kindlasti aitab puuetega inimeste ja teiste tõrjutud rühmade integreerumist. selles direktiivis räägitakse sellest, milliseid teenuseid peaksid turud, tööturud pakkuma ja millised on takistused, mis tuleb kõrvaldada, kuid me kardame, et kahjuks siiski tõrjutakse puuetega inimesi jätkuvalt palju ja seetõttu kavatseme me tõrjumise küsimust kahekümne neljandal oktoobril ka käsitleda. ma tahaksin rääkida veel paarist küsimusest, mis puudutavad Soome heaolumudelit. loomulikult on mul hea meel selle üle, et Soome heaolumudel on andnud väga häid tulemusi Need äh, tulemused on tähtsad, sest nendega tagatakse kodanike turvatunne ja vähendatakse lõhesid ühiskonnas. kuid tuleb meeles pidada, et erinevate liikmesriikide äh, sotsiaalkaitsesüsteemid on väga erinevad, need on üles ehitatud erinevatel aegadel erinevateks eesmärkideks ja seetõttu nad on erinevad. ja äh, neid erinevusi tuleb vaadata ettevaatlikult tundub, et peaaegu kõigis liikmesriikides on vaja olemasolevaid süsteeme uuendada, kõik liikmesriigid ise arvavad nii ja see puudutab äh, ka äh, Soomet. näiteks äh, kodutus on oluline teema, millega tegeleb Krista Mikkonen, kes on keskkonnaminister Soome valitsuses ja minu jaoks on väga oluline, et selle teemaga Soomes tegeldakse ja ja et kodutuse probleemiga võideldakse, me loodame, et sellega tegeldakse kogu Euroopa Liidus ja et nende inimeste olukord kiiresti paraneb. Soomes me kindlasti tegeleme sellega. ja tahaksin rääkida ka digitaliseerumisest, sest digitaliseerumine pakub kindlasti uusi võimalusi see pakub võimalusi selliseks majanduskasvuks, mis annab inimestele paremaid, paremaid teenuseid ja me päris kindlasti toetame digitaalseid arenguid. kuid teisalt tuleb meil mõelda ka sellele, et kõik ka ähm, tõrjumisohus elavad inimesed peavad digitaal, digitaliseerumisest saama kasu ning et see areng ei tohiks tõrjutud isikute kannatusi veelgi suurendada digitaliseerimine puudutab ka sotsiaalvaldkonda, sest äh, selle abil saame me inimeste õigusi paremini kaitsta, teha seda õigeaegsemalt ja suunata teenuseid paremini. lugupeetud esinaine, need olid minu esialgsed vastused, tänan. Now we get to the second round of questions, I have to tänu ja nüüd me jõuame teise küsimuse vooruni. sõna on eh, parlamendiliikmetel ja väga palju sõnasoovijaid on meil tänasel koosolekul, nii et, et eh, palun tõstke käsi, kes tahab sõna võtta. ma teen lühikese ülevaate sellest nimekirjast, mis mul praegu on. skitsadel. Madam Sander, Madam Galvez, Madam Holmes, Madam Gualmini uh,, Madam Saliba, Madam Brunet uh, Madame Salani, uh, Madame Lenoir, Madame Vedren, uh, Madame Donat, uh, Mr. Canas? Canas? Yes. Uh, Madame Raffaella, uh, Madame Phillips, Madame Zambelli, Madame Lizzie, uh, Mr. Goiking, Madame Zalewska, uh, Mr. Nicolau, Mr. Patton, and Madame Rondinelli. Anybody else whom I didn't read? Yes, please. kas on veel sõnasoovijaid? see paistab, et nimekiri on lõplik. ja nüüd reeglitest me eh, kutsume teid eh, sõna võtma eh, fraktsioonide kaupa üksteise järel. ja me juba nägime, kui raske on teil ajast kinni pidada. nii et peale kolleeg Williamseni eh, ei pidanud teised inimesed kinni kahe minuti reeglist, nii et ma palun, nüüd on teil aega üks minut kolmkümmend sekundit ja olge väga täpsed. ma loodan, et te olete sellega nõus, nii et palun pidage ajast kinni. ja siis alustame, esimene kõneleja eh,, proua Skitsedel. ja järgmine on kas üldse esimene kõneleja on kohal? ei ole. sellepärast me alustame Cindy Franseniga ja järgmine kõneleja äh, proua Kalvas. suur tänu. tahaksin tänada ministreid Eh, kes rääkisid eh, Soome eesistumise aja eh, prioriteetidest. kaks küsimust seotud Brexitiga, sellepärast et Belgia on üks riikidest, kes saab kõige rohkem kannatada Brexiti tõttu. sellepärast et nelikümmend kaks tuhat töökohta on praegu löögi all kas te toetate paindlikult neid inimesi, kes kaotavad töö, see on esimene küsimus ja teine küsimus puudutab digitaaloskuseid. üheksakümmend seitse protsenti Eh, on teot-, on praegu Euroopa majanduses seotud digitaliseerimisega, aga nelikümmend kolm protsenti inimestest ei oma üldse eh, oskusi selles vallas. kas eh, teie tagate selle, et kuidagimoodi sotsiaalsed õigused on tagatud nendel? nii et need on minu kaks küsimust. suur tänu, vähem kui poolteist minutit, aitäh teile. nüüd proua Linna Kalves ja siis proua Silvi Brünnet, äh, pange ennast valmiks. suur tänu, äh, aitäh äh, sellest, mis te meile rääkisite, ma soovin edu Soomele eesistujana. Te rääkisite sellest, et majanduse keskmes peab olema inimene, see tagab meile kestliku kasvu. aga viimastel aastatel on komisjoni majanduspoliitika on su suurendanud ebavõrdsust minu küsimus puudutab Euroopa poolaastat. palju inimesi ja e, ressursse on hõlmatud e, e, Euroopa poolaastaga. aga analüüs on näidanud, et on palju eeldusi, mida tegelikult andmed ei toeta ma tahaksin küsida, kas teie vaataksite, kas eh, uus sotsiaalne eh, skoorboard eh, on hõlmatud Euroopa poolaastasse sest ainult neliteist kahekümnest punktist, mis sisaldub sambas, eh, sisaldavad ka eh, näitajaid, mida eh, siis kontrolltabeliks on hõlmatud. suur tänu, proua Silvi Brüne. ja nüüd proua Philips, palun seadke end valmis Voilà, pardon. <laughs> Madame et monsieur les ministres, merci pour votre présence. lugupeetud härra minister, proua minister, tänan teid, et siia tulite. me oleme praegu rääkinud äh, väga palju konkurentsist ja tööturgudest ja sellest, mida te kavatsete tööelu asjus ette võtta mina tahaksin rääkida Euroopa noortest, eriti nendest, kes ei tööta, ei õpi, nii-öelda need noored, neid on neliteist miljonit Euroopas ja umbes kaks miljonit Prantsusmaal. ja mida te kavatsete teha nende inimestega? sest eh, Soome eesistuja programmis te rääkisite ka superülikoolidest või sellisest kontseptsioonist. kas te saaksite meiega jagada ka seda, mida te kavatsete teha töötavate noortega nende jätkuva õppe suunas, mis ei ole siis algõpe, vaid jätkuv õpe, aitäh! proua Philips, sõna teil suur tänu. aitäh sõnavõttude eest ja ma soovin teile kõike head eesistumise ajaks. Soome on ise seadnud endale väga ambitsioonikad eesmärgid, mida nad tahavad saavutada aastaks kaks tuhat kolmkümmend. meil on tõepoolest Euroopas vaja rohkem äru teha. aga oluline on ka üleminekuperiood ja üleminekuaeg. kui asi puudutab töötamist, siis mida, millised on teie ettepanekud Euroopa Liidule tööhõive osas? võib-olla te räägiksite sellest täpsemalt? suur tänu, härra Korkin. ja siis proua Šaibi, seadke end valmis. ja, jah, ma tänan. kõigepealt ma tänan teid selle ülevaate eest, mille te andsite eesistumise kohta. ma pean ütlema, et ma olen väga pettunud sellest, mis ma kuulsin, väga vähe konkreetset, väga palju selliseid üldsõnasust, kõik need eh, igasugused mõisted, mis kõlasid, mina tahaksin ikkagi konkreetselt näha, kuulda eh, ka, mis puudutab jätkukoolitust ja sotsiaalne eh, plaan sotsiaalsed teenused kõigi jaoks. jah, minu jaoks, kes ma perede parteid esindan Saksamaalt, jääb seda väheseks. sest tegelikult ju kõige alustala ja rakuke on perekond. ja enamikel peredel läheb Euroopas praegu väga halvasti, nii et ma tahaksin väga konkreetseid ettepanekuid teilt ja seda ka proua Ursula von der Leyenilt. meil on vaja pereõigust tugevdada, Euroopa Liidus peresid tugevdada, sest seal on meie demokraatia juured. ja sellest jääb vajaka, absoluutselt. ma olen väga pettunud selles, mis ma kuulsin. jah, ma soovin teile head eesistumist ja ma loodan, et üheskoos me tõesti perede Euroopa Euroopa jaoks leiame võimalused. proua Šaibi. ja härra Nikolau, palun seadke end valmis. aitäh, tere teile, proua minister, härra minister, lugupeetud äh, esimees tere tulemast kõigile teistele samuti. Te rääkisite ka majutusest, äh, kodu olemasolust mis on kahtlemata üks olulisemaid küsimusi üldse, et inimene saaks olla täisväärtuslik ühiskonnaliige. aitäh, et te sellest rääkisite, aga mis puudutab võitlust kodutusega, siis äh, Soome on ju eeskujuks äh, paljudes äh, valdkondades ja teil on olemas ka programm, mis võimaldab kodututel inimestel kodu leida. aga mina tahaksin teada, milline on teie seisukoht ja milliseid jõupingutusi olete te teinud, et aidata ähm, majapidamisi, mille sissetulekud on liiga väikesed, sest selline probleem on Euroopas eh, ju väga levinud, vaatame näiteks eh, madalmaid. madalmaades on eh, kodutuse lahendamiseks ka sotsiaalmajade ehitamise projektid aga Euroopa Liit piirab nende ehitamist, sest komisjon on andnud teada, et sotsiaalmajade selline ehitamine on vastuolus konkurentsipoliitikaga. ja et tegemist on kõlvatu konkurentsi näitega ma tahaksin teada, mida te sellest arvate ja ähm, kuidas te kavatsete seda, seda probleemi Euroopas lahendada või sellele kaasa aidata, aitäh! nüüd härra Nikolau. ja Saganev, palun, teie valmistuge. Äh, suur tänu. Euroopa riikides on meil olnud äh, väga tõsiseid poliitikat, mis on paika pandud viimase kaheksa aasta jooksul. Äh, on öeldud, et aga me näeme et, et kakskümmend protsenti on vähenenud palgad. et on väga palju on väga palju eh, töölepinguid, milles ei ole paika pandud eh, mingisugused piirmäärad ja just kannatavad noored inimesed. Euroopa eh, sotsiaalõiguste sammas on midagi niisugust, mida ei rakendata täiel määral me, e, paika on pandud miinimum e, elustandardid, aga tegelikult me näeme seda, et e, palgad on pideva surveseisundis, need pidevalt vähenevad. ja me vaatame ka suuri ettevõtteid nagu Amazoni, teisi ettevõtteid Eh, seal ei tehta seda eh, nii, nagu on eh, asju vaja teha ja me näeme, et on olnud ka maavärinad, näiteks Kreekas oli hiljaaegu maavärin, Itaalias ja mujal lihtsalt inimesi ei aidata piisavalt, kui midagi on juhtunud. ja kui, kui tahetakse korraldada streike, siis neid takistatakse. tundub niimoodi, et heaoluriik on tegelikult täiesti hävimas inimesed eh, näevad, et palgad vähenevad, aga tegelikult on vaja inimestele anda rohkem võimalusi. ja praegusel hetkel eh, on töötajad eh, just tööandjate meelevallas, see tuleb muuta. suur tänu, härra Kaanjev, palun, sõna on teil. ja proua Holmes, sättige end valmis, suur tänu. lugupeetud ministrid püüan teha väga lühidalt. me kõik toetame ja e, parlamendis on suur konsensus selle osas, et meil on vaja aktiivsemat sotsiaalpoliitikat. meil on vaja üleminekut tegelikult nendes regioonides, e, mis e, on väga sõltuvad Eh, mis väga sõltuvad eh, kivisöest. Bulgaarias on üleminek eh, kestnud juba mitu aastat. kuid ma tean, et see üleminek ei ole alati õiglane ja ma paluksin teilt seda, et te tuleksite välja konkreetsemate meetmetega tööturul, seal, kus on tegemist kaevandustega, kus on tegemist üleminekutega ma arvan, et Soome tegeles nende probleemidega minevikus ning teie kogemus oleks väga väärtuslik. proua Holmes, palun. ja siis proua Al-Salani on järgmine kõneleja. suur tänu. aitäh eh, ministritele nende sõnavõttude eest. kaks küsimust üks puudutab tööhõivet, teine sotsiaalküsimusi. oluline on see, e, et me mõtleksime noortele inimestele. E, paljud nendest on ilma tööta, kuigi nad on saanud väga hea hariduse. inim-, noored inimesed ootavad võimalusi, aga need tööd, mis nendele on avatud, on e, sageli ebakindlad ja nende eest makstakse väga vähe milliseid eh, konkreetseid meetmeid te näete ette noorte inimeste jaoks, et nende töö ei oleks eh, nii ähm, ebakindel? see on väga tõsine probleem. ja teine tõsine probleem on eh, kodututele kodude leidmine, kodude leidmine. Soome on tegelenud selle probleemiga aastaid. kas teie kavatsete äh, edendada seda õigust, et inimesed peaksid saama korraliku eluaseme. proua Salani. ja siis äh, Prei Lilis, palun e,. tegelikult ma arvasin, et ma räägin rootsi keeles e,. eesistuja kõigepealt ma tahan tänada ministrit kommentaaride eest ja suur tänu, et rääkisite meile oma tuleviku eesmärkidest ja minu arvates on väga hea see ja huvitav see, et kõigepealt ikkagi tehakse, revideeritakse oma garderoobi, enne kui hakatakse sinna soetama uusi esemeid. kõigepealt tuleb üle vaadata, mis praegu on ja alles siis uued teed jalge alla võtta see on positiivne lähenemisviis, aga mul on mõned kõhklused. ma tean, et paljud valijad tõesti on nagu maha jäänud. Euroopa Liit peaks olema selline institutsioon, kes kaasab kõik ja tahaks teada, kui kuivõrd teie kavandate tagada, et need ettepanekud, eh, mida teie teete, tõesti ka rakenduksid ja et heaolu halvemaks ei läheks, vaid tõesti paraneks, see on minu esimene küsimus ja minu teine küsimus. jah, kordame ikka ja jälle, et rassismi vastu tuleb võidelda tööturul. võõravihal ja rassismil ei ole kohta Euroopa Liidus ja ma loodan, et te tegelete ka selle teemaga oma eesistumisel? palun järgmine kõneleja. suur tänu. aitäh, et te püüate Soome eesistumise ajal teha suuri jõupingutusi selles vallas. aga tegelikult Eh, väga oluline on üleminek mm, uut tüüpi majandusele. me räägime digitaliseerimisest. aga kas te võiksite meile öelda, eh, millised on arengud selles vallas ja kuidas eh, Soome kavatseb tasakaalustada ülemineku traditsioonilistest sektoritest, milliseid instrumente ja ressursse äh, te kavatsete kasutada aitamaks Euroopa inimesi, et üleminek saaks toimuda praeguselt majanduselt eh, uuele, uut tüüpi majandusele sellepärast, et eh, VKE-del lihtsalt ei ole võib-olla ressursse, et sellega toime tulla. kuidas te kavatsete mm, hallata eh, tööpuuduskriisi, mis eh, ilmselt sellele üleminekule järgneb. kas te olete mõelnud, eh, kuidas eh, erinevates sektorites majanduslike tasakaalustamatustega toime tulla? ja kuidas see mõjub perekondadele? nüüd proua Zalewska, sõna teil. ja siis härra Patten ma tänan. jah, härra minister väga õigesti ütles, et tegelikult kestab Soome eesistumine vaid kolm kuud, seda parimal juhul, kõik sõltub äh, sellest, kui kiiresti Euroopa Komisjon jälle äh, tööle hakkab. nii et küsimus on järgmine, mida te arvate sellest eelarvest, mis mis Euroopa Komisjonilt on välja pakutud. meie lükkasime parlamendiga selle tagasi. kuidas teie näete seda eelarvet? ja kuidas seda parandada? teiseks, revolutsioon neli punkt null. tehnoloogiline revolutsioon. härra minister rääkis uute oskuste vajadusest ja sellest, et jah, väljaõpe seni on jäänud ebapiisavaks ja minu küsimus on järgmine, milline lahendus teil on välja pakkuda, et ka täiskasvanud saaksid ümber õppida ja omandada oskused, mis on vajalikud revolutsiooni neli punkt null tingimustes strateegia kakskümmend kakskümmend, mis on meil juba olemas, näeb ette, et meil on jah väga palju kõrgkooli lõpetajaid tulevikus, aga on ära unustatud samas, kui tähtis on kutseõpe. ja kolmandaks, Poola tahab, et jah, ma kogu aeg hoian kella silma peal palun ärge katkestage mind. ja nüüd härra Patten. ja siis proua Sander. suur tänu, kaks küsimust tegelikult mind ajas segadusse vastus küsimusel, mis puudutas Brexitit. Ühendkuningriik on tegelikult kolme koma kahe miljoni eurooplase õigusi Eh, kaitsmas pärast Brexitit ja teie vastusest võis aru saada seda, et täpselt sama eh, käib ka Briti kodanike kohta, kes on Euroopas. aga tegelikult räägiksime sellest, mikspärast Brexit juhtus sest eh, Brexiti üks põhjus oli see, et väga palju eh, rändajaid eh, tuli Suurbritanniasse, inimesed tundsid, et nad jäävad ilma sellepärast oma töökohtadest. ja proua van der Leyen oma kõnes möödunud nädalal parlamendis ütles, et meil on vaja rohkem Euroopat tegelikult rääk- ja siis ta rääkis ka Euroopa eh, miinimumpalgast, ta rääkis Euroopa ühtsest turust, ta rääkis ühtsest ehm, maksubaasist ja mina tahaksin küsida, mulle tundub, et on rahvaste vahel, riikide vahel väga suured erinevused eh,, suured erinevused on ida ja lääne vahel. kas te eh, olete seda meelt, et tegelikult need ülevalt alla poliitikad ei tööta, sest tegelikult e, ei ole mingit korrelatsiooni näiteks sotsiaalfondi ja olukorra vahel, e, ütleme Hispaanias. kas teie eesistumise ajal e, hakkate võitlema liikmesriikide eest, mitte institutsioonide eest? aitäh. Now Ms uh, Ann Sander and nüüd eh, kolleeg Ansander. aitäh, lugupeetud eh, esinaine, härra minister, proua minister. täna on Brüsselis väga soe ilm, tegelikult on kogu Euroopas eh, kuumalaine. kuigi siin saalis nii väga soe ei ole ja paljudes kohtades on ka metsatulekahjud niisiis eh, täna on jälle palav, palavam kui oleks normaalne ja eh, seetõttu me vajame kogu aeg tuletõrjujaid, eriti vabatahtlikke tuletõrjujaid, eh, kes peavad tegutsema just nimelt maapiirkondades ja andma abi meie äh, kaaskodanikele. aga äh, vabatahtlik tuletõrje on süsteem, mis on sattunud äh, ohtu ning seda Euroopa Kohtu otsuse tõttu, sest Euroopa Kohus on seisukohal, et see aeg, mil vabatahtlik tuletõrjuja on valmis tööle minema, et seda tuleks samuti lugeda tööajaks, sellepärast et eh, tööaja direktiiv, töö- ja puhkeaja direktiiv meid selleks eh, kohustab ja see tähendab seda, et vabatahtlike tuletõrjujate süsteem võib eh, sattuda ohtu. mina tahaksin küsida, milline on teie seisukoht sellel teemal ja kuidas me võiksime kuidas teie võiksite meid aidata, aidata erinevaid liikmesriike selleks, et me saaksime esitada ettepaneku, kuidas see süsteem saaks ikkagi äh, toimida ja kuidas me võiksime leida lahenduse, nii et äh, vabatahtlike tuletõrjujate süsteem jääks kõigis liikmesriikides alles, aitäh! Elisabetta Gomini. suur tänu, Elisabetta Gomini, sõna on teil ja siis proua Lenoir. suur tänu. minul on üks tähelepanek ja kaks konkreetset küsimust Teie eh, rääkisite üleüldiselt sotsiaalsetest tingimustest, sotsiaalsetest, eh, sotsiaalsest heaolust, et see on aluseks majanduskasvule, et need kõik asjad käivad käsikäes. see hõlmab ka sotsiaalkaitset ja te ütlesite meile, et eh, õnn ei ole mitte väheste jaoks, vaid kõikide jaoks. Teie ütlesite, proua Pekkonen, Eh, niimoodi peab olema ja eh, kas te ei võiks olla eh, konkreetsem selles osas? selles osas, mis puudutab lastehooldust, aktiivset vananemist ja nii edasi. tegelikult soovitusi Euroopa tasemel on eh, üsna palju soovitusi, kuidas vähendada sugudevahelist ebavõrdsust, kuidas asi oleks eh, tasakaalustatum. kas te võiksite tuua välja mõningaid konkreetsed ettepanekud? nüüd proua Lenoir ja siis saab sõna proua Sambelli. aitäh, lugupeetud esimees, proua minister, härra minister kõigepealt eh, ma tervitan teie ambitsiooni kaasata kõiki rohkem tööturule ning aitäh, et te rääkisite ka puuetega inimestest. loomulikult eh, on vaja rohkem eh, töökohti, kuid tihti on niimoodi, et puuetega inimesel on töötamine siiski raske ja tihti neid inimesi koheldakse ka hästi. ja neid eh, eh, koheldakse ka halvasti ja halvasti koheldakse inimesi ka teistel töökohtadel, eh, sest need tööd on lihtsalt inimesele füüsiliselt ja psüühiliselt väga rasked. meil tuleb mõelda ka sellele, kuidas ennetada vähijuhtumeid ja kuidas vähendada kutsehaiguste ja tööõnnetuste arvu. kas nõukogu on on ähm, võtnud arvesse selle töö, mis juba tehtud on ja millised on teie konkreetsed meetmed, teie konkreetsed ettepanekud oma lisandväärtuse andmiseks. lubage mul teile öelda ka seda, et ma, et äh, ma tervitan Soome konverentsi, mis puudutab tööhaigusi ja eriti siis võitlust vähiga, kuid kahjuks te korraldate selle konverentsi siis, kui meil on Strasbourgi sessioon. nüüd proua Zambelli ja siis proua Roni Nelli järgmisena. Eh, tere hommikust, kolleegid, ma tahaksin tänada Soome eesistujat, et nad tutvustasid oma eh, tööprogrammi järgmiseks kuueks kuuks aga eh, siin ma leidsin ka midagi, mis on väga minu südamelähedane alaealiste kaitse, eriti need, kes on halvemas olukorras. Eh, praegu juhtus Itaalias eh, üks õudne lugu Bibianos. kasut-, kriminaalid kasutasid ära lapsi sotsiaaltöötajad ja arstid, kes tegelevad laste psühholoogiaga, peaksid rääkima sellest, mida lapsed kannatasid, kuidas neid koheldi, see oli täiesti pretsedenditu. lapsed viidi eh, hooldusperedesse me räägime siin eh, väga paljudest peredest. see on täiesti õudne eh, pretsedenditu eh, kuritegu, mis toime pandi ning sellepärast ma tahaksin kutsuda üles Euroopa petitsiooni esitamisele. ma olen ema, ma olen tõesti šokeeritud sellest, mis juhtus ning ma kutsuksin Soomet eesistujana üles tegelema prioriteetselt selle teemaga palun, kas oleks võimalik selle teema eh, võtta üles pärast koosolekut, sellepärast et muidu teised inimesed ei saa sõna, kes tahavad. ja nüüd proua Rodinelli, sõna on teil. ja siis proua Ledren. suur tänu. ma tahaksin tervitada ministreid et nad tutvustasid meile Soome eesistuja prioriteete, eriti mis puudutab heaolu. aga nüüd mõned teemad. meie tahaksime teada, mida te arvate kahest asjast? kõigepealt, me oleme kannatanud aastaid kasinusmeetmete all see on puudutanud väga paljusid riike ja regioone. ja väga paljud inimesed on tänu sellele maha jäänud. me tahaksime eh, rõhutada, et eh, siseturg ei ole andnud kõikidele eeliseid, ei ole aidanud kõiki eh, töötajaid. Euroopa Liidus toimub sotsiaalne konkurents ja eh, konkureer- ja tänu sellele on palgad väga madalad. ja eh, see on probleemiks paljudes liikmesriikide. tegelikult konkurentsivõimet on võimalik käsitleda ka teisiti. Eh, on võimalik vaadata tööjõukulu ja sotsiaalset kaitset. niimoodi mulle tundub, et minimaalsest, et miinimumpalgast rääkides me e, ei käi, tegele konkurentsiga õigesti. järgmine kõneleja, palun. minister, madame le ministre. suur aitäh, lugupeetud äh, esinejana, lugupeetud ministrid. aitäh selle ettekande eest, ka meie arvame, et äh, kogu ühiskond äh, tuleks kaasata see valmistab mulle rõõmu, et te sellest äh, räägite, te rääkisite ka globaliseerumisest. ma tahaksin äh, küsida täpsustava küsimuse, kas te, äh, kas te jagate Euroopa Parlamendi seisukohta, mis puudutab nii-öelda künnise alandamist kuuelt kuult neljale ja teiseks tahaksin küsida sotsiaalsete õiguste kohta, kuidas te kavatsete neid Euroopas rohkem väärtustada, tänan teid suur tänu. nüüd järgmisena härra Saliba, palun. kõigepealt suur tänu ülevaate eest ja soovin edu järgmisele eesistujale. kakskümmend viis miljonit last alla kaheksateistkümne aasta on kas sotsiaalses tõrjutuses või vaesuses. paraku nii see on ja äh, tõenäoliselt vaesus elavad lapsed äh, homme on täiskasvanud, saavad lapsed, kes samuti satuvad vaesuse ohtu. Äh, ja nädal tagasi uus komisjoni president lubas, et laste garantii kavaga asub ta tööle ja see oli idee, mille välja pakkus parlamendis siin minu poliitiline perekond, sotsiaaldemokraadid ja ma tahaksin nüüd teada, kas eesistujal on selle algatusega plaanis tegeleda ja kõige tähtsam, kas te kavatsete seda tähtsat algatust läbi suruda ka nõukogus? ja kui jah, kas te olete juba hakanud arutama liikmesriikidega, vaatamaks, millised on reageeringud? tähtis on tagada, et iga laps Euroopas, kes on vaesuse ohus või sotsiaalse tõrjutuse ohus, vähemasti omaks juurdepääsu põhiõigustele nagu haridus ja tervishoid. aga peale selle meil on vaja poliitilisi jõupingutusi kõikidelt osapooltelt edasi liikuda laste garantii teemaga. ma tänan proua Anna Donat ma kasutan ungari keelt, kui tohib. minul eh, eh, on kaks küsimust. kõigepealt te rõhutasite, eh, et Soomele on eesistumisel prioriteediks tagada võrdsus, sooline võrdõiguslikkus jah, mis puudutab äh, palkasid, alates aastast viiskümmend seitse Rooma lepingust räägitakse võrdsetest palkadest, aga me oleme näinud, kuidas see palgavahe endiselt eksisteerib, nii et võrdseid võimalusi tegelikult ei ole. kuidas äh, Soome kavatseb nüüd edasi liikuda? milliseid samme te plaanite selleks, et patiseisust välja tulla? Te ütlesite ka, et te tahate liikuvust parandada ja juurdepääsu suurte oskustega tööjõule. aga selline kõrgete oskustega töötajate liikuvus mõnedes liikmesriikides tähendab ajude äravoolu. kuidas nüüd leevendada selle mõju näiteks tervishoiusektoris? mõnedes riikides nagu Ungaris on raske tervishoiuteenuseid osutada, sest arstid on lahkunud viim-. ma tänan ja viimasena proua rahvale, aga enne veel. No jah, ma tänan teid sõnavõttude eest, ütleb härra Kanjas Peeres ja me kuulsime laste garantiist ja Euroopa miinimumpalgast juba. nüüd paistab, et teiegi ettevõtmised lähevad samas suunas. ja võib-olla meil on vaja kokku leppida põhisuundades, milles Euroopa peaks edasi liikuma, nii et me hoiame tagasilöögid ära. tuleb kokku leppida, milles me tahame edasi liikuda sest nii me ainult äh, suudame tagada kindlustunde. ja mul on palve, et te mulle lihtsalt vastaksite, kas ükskõik siis, kas te kolm või kuus kuud töötate, aga algus on väga tähtis alati iga perioodi puhul. Äh, Euroopa sotsiaalsete õigustega edasiliik-, sekkumine, kas see on teil ka plaanis, sest ainult nii me tagame õiglasema ja parema Euroopa meie kodanikele? Yes, thank you uh, for being. suur tänu, ütleb proua Rafaela. Eh, jah, mul on hea meel lugeda, et eesistujamaa Soome leiab, et Euroopa ei tohi kuidagimoodi raisata oma inimkapitali. Eh, kas see tähendab ka võitlust rassismi vastu, sest rassism tähendab seda, et mõned inimrühmad on ühiskonnaelust kõrvale tõrgitud. ja millised meetmed teil on plaanis rassismivastases võitluses, see on esimene küsimus ja teine küsimus, noortele tuleb eriti tähelepanu pöörata. oma programmis te ütlesite, et kõigil peavad olema võrdsed võimalused, ükskõik milline on taust neil ja konkreetselt nüüd tahaks kuulda, milliseid meetmeid te kavandate? suur tänu ja nüüd veel üks küsimus, kas keegi unus mul ära? kas on keegi, kes ei saanud võimalust küsimusi esitada, aga tahtis seda teha? ei? sellisel juhul suur tänu. ja nüüd teine voor vastustest, mul ei tunne teile sugugi. jah, ei kadesta teid. palun, ministrid. aitäh, lugupeetud esinaine jah, tegelikult on teil põhjust kadestada mind ja minu kolleegi, et me oleme saanud äh, teilt äh, väga põhjalikke küsimusi ja need olid väga detailsed küsimused mitmetest erinevatest valdkondadest ning äh, seetõttu on mul väga hea meel, et ma siin olen. ma üritan võib-olla mitte nii põhjalikult käia need teemad nüüd ka läbi ja, ja ma arvan, et minu jaoks on siin kolm tähtsamat teemat, kõigepealt äh, fondid, teiseks äh, osalemine ja majanduskasv ja kolmandaks töötajate äh, kaitse ja tööhõive. ja siis ka mõned konkreetsed lubadused. niisiis, Brexit on päris kindlasti meie jaoks praegu tähtsaim teema ja äh, seega paneb meid kõiki muretsema. on tõsi, et Euroopa Liidu töötajate vaba liikumine on oluline küsimus, kuid äh, see peatub Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel juhul, äh, kui me ei saa midagi kokku leppida, see peatub pärast Brexitit. ja seetõttu toimub Äh, seetõttu oleme rääkinud sellest, kuidas kolmekümne esimesel oktoobril toimuvaks Brexitiks äh, valmistuda. meil on mitmed äh, väliskontaktid, kes samuti ütlevad, et me peame valmistuma. aga see on seotud ka ühe küsimusega, kus puudutati globaliseerimist ja Euroopa globaliseerimisega, globaliseerumisega kohandumise fondi. nõukogu on seisukohal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 et ähm, ähm, kui äh, muutuvad äh, majanduslikud suhted, siis tegelikult võib äh, EGF-ist e raha välja maksta ja sellised muudatused võivad olla seotud ka näiteks Brexitiga, ehk siis Euroopa globa-, globaliseerimise vastast fondi võib kasutada ka sellel puhul. Bulgaaria saadik rääkis ka nendest valupunktidest, mis on tihti seotud fossiilsest energiast fossiilsetest kütustest äh, sõltuvatel riikidel. Need äh, probleemid neil riikidel on ja need ka jätkuvad ja meil on küll meetodeid, mille abil me saame sellega võidelda, just rääkisime EGF-ist, aga tegelikult aga tegelikult on ka von der Leyen komisjoni president äh, rääkinud ju ka äh, Äh, sellest, et võib kasutada Just Transition Fundi, ähm, õiglase ülemineku fondi, loodetavasti ta teeb siis ka konkreetse ettepaneku ja muidugi äh, on äh, ka EGF, nagu ma ütlesin, üks võimalus lahendada neid probleeme. ja nüüd tahaksingi ma minna fondide teema juurde ja ESR plussi, ESF plussi juurde. Soome eesistujana kavatseb leida tasakaalustatud lahendi, lahenduse erinevate fondide kasutamiseks, muuhulgas siis ka ESF plussi jaoks. tegemist on väga olulise sotsiaalse vahendiga, sotsiaalse ja tööalase vahendi või fondiga, mis aitab kaasa ka sotsiaalse samba eesmärkide saavutamisele. nõukogu on seni olnud rahul sellega, et komisjon on teinud ettepaneku sotsiaalsete küsimuste lahendamine lihtsustada. ja me kavatseme ise seda lihtsustamistööd jätkata. me oleme töötanud ka selle nimel, et fondide raha kasutamine oleks paindlikum ja liikmesriikide seisukohalt õiglasem ja me oleme valmis alustama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga esimesel võimalusel. me teeme kõik, mida suudame, et selle teemaga kiiremini edasi liigutaks ja seda siis teeme lähikuudel digitaliseerumisest räägiti samuti. ja võib-olla on siinkohal paslik märkida, et äh, kaks nädalat tagasi toimus äh, vastav nõukogu istung, kus kõige olulisemad äh, teemad olid äh, just need, et meil on vaja rohkem investeeringuid oskuste parandamiseks. me kuulsime, et digitaalseid oskusi kahjuks ei ole piisavalt, et see ohustab Euroopa majanduskasvu ja see tegelikult ei puuduta mitte ainult IT-spetsialistide puudust, vaid seda, et digitaliseerimine, digioskused on tegelikult olulised praktiliselt kõikides eluvaldkondades ja igasuguse töö puhul ja sellesama nõukogu lõunapausi ajal rääkisime me ka sellest, et meil on vaja paremini arvesse võtta sotsiaalse heaolu mõõdikuid. ehk siis mitte ainult seda, kuidas majanduskasv on, milline on selle tagaseisev number, vaid kuidas see majanduskasv mõjutab Euroopa elanikke eesistuja oli seda meelt, et meil oleks selliseid mõõdikuid vaja. ja see diskussioon oli niivõrd elav, et lõunalauas tekkis isegi mänguline mõte, et võib-olla kutsuda kokku EBSCO-fin aga selline konvergents, kus majanduskasv ja heaolu mudel ei ole mitte vastandid, vaid nad on omavahel seotud ja nad täiendavad teineteist, on kahtlemata Soome jaoks eesistumise ajal väga oluline. me tahame sellist mõtteviisi, seda sünergiat edendada. Euroopa vajab tulevikule orienteeritud kõikehõlmavat haridusstrateegiat, mis võtab arvesse muutused tööturul ning Soome kavatseb edendada ka sellist poliitikat nüüd, äh, mis puudutab töötajate õigusi ja tööhõivet üldse, siis sellest on, on räägitud. on räägitud äh, miinimumpalga ettepanekust, äh, sest Saksamaal on, Saksamaa on sellest rääkinud ja von der Leyen ka käsitles miinimumpalga teemat. ja me jääme, me jääme ootama vastavat ettepanekut von der Leyeni ettepanekus oli kaks võimalust. et kas me võiksime kasutada töölepinguid, nagu on olemas Põhjamaades, või siis lihtsalt äh, sätestada õiguses, äh, sätestada kehtivas õiguses selle, milline see miinimumsissetulek peaks olema. nüüd aga lubaduste juurde. noorte töötus on endiselt väga kõrge see on probleem ja Euroopa vajab äh, meetmeid, et seda lahendada. Euroopa on äh, neid küsimusi ka püüdnud lahendada. meil on äh, noorte garantii ja Soome on olnud selle garantii eriti suur toetaja. Lauri Ihalainen, meie tööminister, toetas noorte garantiid ja mul on väga hea meel, et ka von der Leyen sellest rääkis oma kõnes ta ütles, et äh, noorte tagatis peaks olema püsiv element Euroopa poliitikas, püsiv osa Euroopa poliitikast ja Soome kindlasti toetab seda. me arvame, et noorte garantii taolisi meetmeid, mis on just suunatud noortele, peaks olema rohkem, peaks olema noortele suunatud äh, meetmeid, sest just nii me saaksime seda keerulist probleemi paremini lahendada. teiseks ma tänan Rootsi kolleegi ja ka teisi, kes tõstatasid äh, rassismi äh, rassismi äh, küsimuse tõrjumise vastase direktiivi või mittediskrimineerimisdirektiivi, vabandust, kohaselt on keelatud kellegi diskrimineerimine tema rassi alusel äh, ükskõik mis töökohal, kuid äh, kahjuks on see probleem reaalsuses ju ikka veel olemas. Soome kavatseb oma järeldustes ka rassismivastase võitluse välja tuua, et töökohtadel valitseks parem atmosfäär. ma tänan teid nende asjakohaste küsimuste eest ja loodetavasti ma ka vastasin kõigele, mida minu käest küsiti, aitäh! aitäh! tänan! proua minister, kui nüüd äkki teie vastaksite küsimustele? kiitos, Monis! suur aitäh, aitäh kõigi nende heade küsimuste eest, ma püüan neile vastata lühidalt aga vastata siiski võimalikult äh, paljudele küsimustele. aga samas oma esimeses vastuste, esimeses vastuses ma juba vastasin päris äh, paljudele teemadele, nende, vastavalt siis küsimustele, mida äh, minule esitati. mis puudutab seda pool aastat, mis meie ees seisab, siis loodetavasti aitab komisjon meid sellega, et kaitseb sotsiaalseid loodetavasti pühendatakse sellel poolaastal sotsiaalsetele õigustele piisavalt tähelepanu. küsimustes räägiti või tõstatati taas ka kodutuse probleem, aga kodutusest me rääkisime juba esimeses voorus. Nende küsimustega tegeleb Soomes Krista Mikkonen, kes on keskkonnaminister, see on tema vastutusalas, kuid ikkagi on kurb kuulda seda, mis maailmas toimub, saada halbu uudiseid. Prantsusmaal äh, räägiti, äh, Prantsusmaa rääkis sotsiaalmajade probleemist, ma ei tea kahjuks sellest teemast kuigi palju, kuid loodan, et leidub õiguspärane ja ka õiglane lahendus, mis äh, on kasulik ka kodututele, kes neid maju vajavad. paljudes sõnavõttudes räägiti sellest, et meil on vaja konkreetseid meetmeid, räägiti konkreetsetest probleemidest jah, me oleme praegu sellises olukorras, kus me valmistame ette strateegiat. ja see tähendab seda, et tõesti kõigis asjades konkreetsust ei ole, aga ma loodan, et juba varsti muutub meie töö konkreetsemaks, me teeme loomulikult kõike, mis võimalik, et toetada komisjoni eesistujad, kes tulevad meie järel, Horvaatia ja Saksamaa, eh, kavatsevad samuti eh, komisjoni aidata, aga tegelikult on konkreetsete meetmete väljatöötamisel vajalik kõigi panus ja kõigi abi, sest see töö on ühine, me teeme seda koostöös. meie eesmärk, nagu ma ütlesin, on heaolumudel, mis tähendab seda, et me tahame edendada kõigi heaolu ja me anname oma parima, et see heaolu ka saabuks kuid ka seda tööd ei saa teha üksi ja meil on vaja koostööd kõigi liikmesriikide ja komisjoniga ja ka kõigi teiega selleks, et me saaksime heaolumudelit arendada kogu Euroopa tasandil ja teha seda jõuliselt. oma esimeses vastuses ma juba rääkisin Brexitist rääkisin Euroopa Liidu ettepanekust, mis vastu võeti ja seda, mida, mismoodi kavatsetakse kaitsta Ühendkuningriigi kodanikke, kes elavad Euroopa Liidu ähm, riikides ka siis, kui toimub hard Brexit või ilma leppeta Brexit. ja sellest kõigest ma rääkisin oma esimeses vastuses. aga paar sõna siiski veel eakatest kui me räägime eakate hooldusest, siis äh, sellega seotud küsimused ja probleemid on ennekõike liikmesriikide pädevuses ja sel põhjusel äh, teevad äh, seda tööd ka kõik liikmesriigid eraldi. võrdsuse küsimused on väga olulised. Nendega togun-, tegeleb Toomas Plunkvist, kes on võrdsuse võrdsuse teemadega tegelev äh, minister ja nõukogus me räägime nendest järeldustest äh, detsembris. veel räägiti äh, kutse, kutsehaigusena tekkivast vähist, mis on kahjuks väga suur surmade põhjus igal aastal sureb Euroopa Liidus umbes sada tuhat inimest, kes on haigestunud äh, töötingimuste tõttu vähki ja see on kahtlemata kahetsusväärne. seetõttu on oluline, et me jätkaksime oma praegust tööd ja ähm, kehtestaksime uusi piirmäärasid nendele kantserogeensetele ainetele, mille kasutamine äh, töökohal on keelatud, kui see ületab need määrad räägiti veel ka ilmastikumuutustest, kliimamuutustest, kuid äh, minister Haraka rääkis sellest ja mina samuti ja ma loodan, et mul õnnestus vastata vähemalt kõige olulisematele küsimustele, mis mulle esitasite, aitäh! jah, ja nüüd on aeg tulnud lahkuda meie külalistel. suur tänu, et tulite, ma tänan, et vastasite kõikidele küsimustele. suur tänu ka selle eest, et küsisite väga konkreetseid asju. see näitab, et ollakse äärmiselt huvitatud koostöös Soomega. soovin eesistumisel edu. ja ootame seda koostööd juba Now it's okay. nüüd on korras. hääletus lõppes. ja tulemus on nelikümmend kolm poolt, kolm vastu ja kolm erapooletut. suur tänu. seega oleme korrigendumi heaks kiitnud järgmine päevakorrapunkt, see on nüüd kõige viimane küsimus minult, kas keegi tahab midagi lisada muude päevakorrapunktide hulka, öelda midagi? proua Zalewska, ma juba tean, millest te tahate rääkida ehm, e, jah, ma tänan sekretariaat kinnitas mulle, et ma ei ületanud oma kõneaega. oma sõnavõtu ajal kärbiti minult pool minutit. jah, ma aktsepteerin seda, mida te ütlesite, meil oli siin probleem me ei hakanud aega kohe algusest arvestama uuesti, kui teie sõna saite. jah, me ei näinud tegelikke arve, minul oli ekraanil kolm minutit, aga tegelikult tõesti poolteist olite ainult rääkinud ja ma vabandan. sellega me oleme lõpetanud ja meie järgmise koosoleku toimimise aeg, ühe me tühistasime teisel septembril ei toimu, nagu te teate, aga järgmine kohtumine toimub meil kolmandal septembril kell üheksa hommikul. nii et nüüd ma tänan teid kõiki, soovin teile <laughs> sooja päeva. And the coordinate